head kolleegid, äh, ma arvan, et võime nüüd alustada. palun võtke oma kohad sisse. meil on suur au ja hea meel võõrustada siin mõningaid erikülalisi, kes esindavad erinevaid tähtsaid Euroopa ülikoole ja meil on väga hea meel, et te olete pärastlõunal siin meiega ja kõigepealt sooviksingi tutvustada meie külalisi. meil on viis külalist, professorit, rektorit olulistest Euroopa ülikoolidest. ja kui lubate, siis jätkan nüüd et, itaalia keeles, ütleb ähm, proua esimees ja palun pange omale kõrvaklapid pähe ja kõigil on võimalus kasutada oma emakeeles, aga kui te eelistate kasutada mingit muud keelt, siis palun, väga hea. niisiis, täna pärastlõunal on meil väga oluline kuulamine. ja mul on väga hea meel äh, kultuurikomisjonile, kes minu kultuurikomisjoni poolt, et äh, olete selle teema äh, nõus arutama ja meil toimub siin äh, arutelu Euroopa ülikoolidega. kõigepealt seetõttu, nagu te teate, siis me viime läbi väga palju tööd selleks, et tugevdada hariduse süsteeme, kõrgharidussüsteeme meil on olnud äh, väga olulisi raporteid, mis me sel teemal oleme koostanud. kolleeg koostas raporti näiteks äh, Bologna protsessi kohta, kolleeg Šoidurova äh, samuti koostas olulise raporti, raporti ettevõtluse kohta. Need on kõik meie jaoks olulised teemad see näitab, kui palju toetust me avaldame nii Erasmus pluss äh, programmile ja muudele valdkondadele, mis, koostööprojektidele, mis meil on ülikoolidega, teaduskesku-, keskustega majandusvaldkonnas ja teiste osapooltega ja meile pakub huvi kuulata teilt, mida on võimalik teha, kuidas oleks võimalik neid programme täiendada. meil on ka rakendusaruanded äh, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend kohta ja teistel teemadel. tegemist on millegiga, mis on meie jaoks väga huvipakkuv ja me kõik mõtleme sellele, sest ähm, rahvusvahe-, ülikoolid on seotud äh, rahvusvaheliste äh, võrgustikega, mitte ainult Euroopa võrgustikega. ülikoolid on minu arvates väga olulised, mitte ainult oma põhitegevustes, mis puudutab haridust ja teadus-arendustegevust, aga ka lisaks sellele ka arenguvaldkonnas see, mis on seotud võimalusega parendada haridus, ettevõtluse äh, valdkonda, aga ka innovatsiooni, mitte ainult teatud äh, valdkondades, vaid laiemalt. ja kui me räägime siin ettevõtetest, äh, nii äh, erinevatel tasanditel, nii reaalteadustest lähtuvalt kui ka pehmematest vaatenurkadest. meil on väga huvitav kõiki neid teemasid käsitleda ja kuulata teid ära meil on siin erinevate valdkondade esindajad ja väga oluline on tihtipeale oma valdkonnast eemaldada ja lasta mõjutada ennast teistest teguritest. loomulikult on aset leidnud majanduskriis ja ka tööhõivekriis. see on mõjutanud paljusid noori, aga meil on ka kultuuri- ja identiteedikriis. seega on mitmeid teemasid, mis vajavad äh, arvesse võtmist, äh, mis puudutavad meie pädevusi ja oskusi. näiteks see uus äh, oskuste tegevuskava, millest me täna hommikul rääkisime. ja lisaks ka põhipädevused ja pehmed pädevused ehk siis nii ähm, ametlikud kui ka mitteametlikud oskused Need on võimalused kogemuste omandamiseks ja peame siin mõtlema idufirmadele, inkubaatoritele ja ülikoolidel on ka seal oma roll täita. see on seotud teemadega, kus me rääkisime oskuste lõhest ja ka mitteametlikust äh, haridusest ja muudest võimalustest. tegemist on äh, selliste lahendustega, mida ülikoolid tihtipeale saavad pakkuda läbi väljaõppe, aga ka uute töövõimaluste ja teadus-arendusvõimaluste, tegemist on väga laia valdkonnaga, ma olen mõningaid teie äh, töid näinud ja tahaksin teid väga tänada ja ja, ja kindlasti äh, avaldame me hiljem kõik selle, me oleme saanud väga palju infot ja teie ettekanded äh, täna ei saa olla kindlasti väga põhjalikud ja pikad, aga igal juhul plaanime ka need kokku koguda. sooviksin tutvustada kõigepealt meie külalisi, enne kui neile sõna annan. alutan, alustan oma vasakult käest, siin on äh, professor Margaret Bruce, kes on Tervi ülikonna, ülikooli äh, professor ja tema räägib äh, kaasaegsest Ühendkuningriigi ülikoolist, kus VKE-d VKE-sid äh, läbi ettevõtluse ja innovatsiooni arenevad. Aristotele ülikooli rektor Thessalonikest härra Mitkas, meiega on siin ka teisi Kreeka kolleege, kes kindlasti teid huviga kuulavad. ja teie räägite ettevõtlikkuse arendamisest äh, ülikooli lõpetajate vahel äh, raskes majanduslikus olukorras. Kreeka on väga keerulistes olukordades ja me oleme parlamendis rääkinud äh, kindlasti ka Brexitist ja kõikidest, kõik mõistame neid raskusi ja seda Kreeka dra-, dramaatilist pöördumist seoses sellega, e, kuidas me saaksime seda probleemi lahendada. lisaks sellele härra Sauro Longi, kes on Marke Polütehnilise Ülikooli rektor, kes räägib meile äh, ka ettevõtlusest ja innovatsioonist, Mikael Ševtšik on Dresdeni Tehnilise Ülikooli professor, räägib ülikoolide ja idufirmade rollist Euroopa piirkonna innovatiivses, innovatsioonistrateegias ja kõige lõpuks härra Albert Baumer, kes on projektijuht CSP süsteem AG-s kes räägib meile kõrgharidusest maapiirkondades. tegemist on väga olulise teemaga. sooviksin teid tänada, et olete siia tulnud ja sooviksin tänada ka kõiki kolleege, kes siia on tulnud. ja nüüd äh, jagame kuulamise kaheks osaks. esimene osa, äh, esimese osa proua Bruus ja jätkab härra Mitkas ja pärast seda äh, toimub meil küsimuste-vastuste voor ja ka komisjoni äh, esindaja saab sõna ja seejärel kuulame ülejäänud kolm külalist äh, oma teises paneelis ja ka sellele jätkub küsimuste ja vastuste voor. ja ilma pikemate viivitusteta annaksin sõna teile, proua Pruus, palun, teil on aega kümme minutit suur tänu, mul on väga hea meel, et olete mind kutsunud äh, osalema sellel avalikul kuulamisel, mis minu, juba iseenesest on väga innovaatiline lähenemine, käsitleda äh, ülikoolide rolli VKD arengus. ja mul on väga hea meel kohtuda selle komisjoni esimehega, proua Kostaga, kes on juba üles näidanud pühendumust sellel väga olulisel teemal, mis meid kõiki kogu Euroopas huvitab, aitäh! ülikool, mida mina esindan, mille asekantsler ma olen, on ülikool, kes on äh, innovatsiooni, teadmiste ja ettevõtluse arendamisele pühendunud. me asume Ühendkuningriigi keskmes piirkonnas, mis on väga oluline, äh, suure tähtsusega, kus on väga palju tootmist. meil on mõned suurimad, äh, maailma suurimad tootmisüksused meie ülikooli läheduses, nagu Rolls-Royce, Toyota, Cambardio ja mõned teised ja, ja samuti ka nende tarneahelad. täna hommikul rääkisite te oskuste lõhest, vajadusest, et oleks õiged võimekused, see on meie ülikooli, Tarbi ülikooli jaoks väga oluline, selleks et me saaksime pakkuda kõige paremaid võimekusi, mis võimalik ettevõtetele eh, selles piirkonnas, kus me tegutseme. me peame tagama, et ettevõtted nagu Rolls-Royce saaksid äh, palgata meie lõpetajaid äh, ja neid tööle võtta ka kohalikust äh, piirkonnast ja osaline roll on toimida katalüsaatorina selles ahelas, et me nende, neid oskusi suudaksime pakkuda. ja lisaks on vaja kokku viia ettevõtluskeskkond ja akadeemia selleks, et innovatsiooni toetada ma sooviksin teile näidata väga olulist uurimusnäidet selle kohta, kuidas meie ülikool teeb koostööd teiste ülikoolidega piirkonnas. selle asemel, et konkureerida, üritame me teha koostööd selleks, et vabastada kõikvõimalik-, võimalused, mis meil üheskoos selles piirkonnas on ja leida võimalusi, kuidas öö, äh, oleks ettevõtetel lihtsam meiega koostööd teha, kas tegemist on suurettevõtetega või väiksemate, näiteks VKE-dega. ja meie ülikool tunneb muret ka sellepärast, et äh, noored talendid saaksid parima hariduse, mis võimalik, et tagada, et neil oleks vajalikud oskused äh, ülemaailmsetes ettevõtetes töötada, kas meie piirkonnas või kuskil mujal ja sellelt slaidilt te näete, kui võimas see koostöö äh, on Ühendkuningriigis. sada nelikümmend kuus tuhat üliõpilast, meil on enam kui seitseteist tuhat töötajat äh, selles äh, ülikoolide rühmas kolmkümmend kolm tuhat töökohta selles piirkonnas läbi innovatsiooni, mida me ellu viime koos ettevõtetega. me loome küllust ja võimalusi ja meie käive on üks koma kolm miljardit ja me investeerime ka nelisada miljonit aastas äh, ülikoolide rühmitusena. see koostöö on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega. siin näete, mis tüüpi ettevõtted on, äh, tegutsevad meie piirkonnas. Darby ülikooli DNA-s on äh, tegutseda innovaatiliselt ja ettevõtlikult, see on äh, meie tegevuse keskmes ja üks põhimõtteid meie missiooni taga on toetada majanduskasvu nendes ettevõtetes, kellega me koostööd teeme kogu meie piirkonnas ja jätkuvalt ja pidevalt äh, teeme me koostööd äh, kohalike kogukondadega, kas siis vabaühenduste, valitsuste või ettevõtete tasemel selleks, et tagada, et me oleks äh, piirkondlike prioriteetide arengu eesrinnas. asekantsler oli eelmisel nädalal Hiinas, meie kohalikud ametivõimud ja ka teised kogukonna esindajad tutvustasid seal selle koostöö väärtusi mitte ainult tarbi puhul, aga ka kogu laiemas perspektiivis. me loome eh, selliseid eh, oskusi, mis, eh, mida on võimalik pärast kasutada palkamisel, me näeme väga palju vaeva selleks, et meie lõpetajad oleks suurepäraste oskustega ja me tahame, et nad jääksid piirkonda, selle, looksid oma karjääri seal, looksid pere ja saaksid äh, tekitada lisandväärtust tööjõuturul. minu vaatenurk on see, et samuti peame me tagama äh, seda, et meil oleks kõrgete oskustega akadeemiline võimekus teha koostööd maailma juhtettevõtetega nagu Rolls-Royce ja teised. selleks, et nad tahaksid meiega koostööd teha, äh, meie ülikoolidega me tahame ettevõtlikkust äh, arendada meie äh, lõpetajates, sest me näeme, et see edendab nende töövõimalusi. võib-olla käivitavad nad oma ettevõtted, aga võib-olla on neil ka teatud ettevõtlikud oskused ja talent selleks, et liituda teiste ettevõtetega ja muutusi esile kutsuda nendes ettevõtetes, äh, kes nad palkavad ülikoolina on meie huviks samuti luua jõukust ja sissetulekut. kõik tänuväärsed missioonid ja ma arvan, et teised ülikoolide kolleegid on, äh, jagavad neid põhimõtteid. küsimus on selles, kuidas seda teha. ja meie ülikoolis oleme me pühendunud väga äh, oluliselt ka selleks, et ennast muuta, et tagada, et me oleksime eesrinnas ja ettevõtted meie suhtes huvi tunneksid ja tahaksid meiega koostööd teha. meile, lähtume sellest, et me tahame, et, e-, et ettevõtete tööjõud oleks hästi varustatud, me viime läbi erinevaid koolitusi ja lisaks sellele oleme eesrinnas ka õpipoisi äh, Äh, kavas, mis on saanud uue hoo sisse Ühendkuningriigis, kus ettevõtted võtavad õpetajad palgale või õppijad palgale ja ja meie õppekavad on loodud koostöös ettevõtetega selleks, et õppurid äh, suudaksid kohaneda vastavalt tööandjate vajadustele. jällegi, tegemist on partnerlusega meie ja ettevõtete vahel selleks, et tagada et me loome piisavate oskustega tööjõu selle tööstuse jaoks. selles piirkonnas, kus mina tegutsen, oleme me valdkonna prioriteetidele keskendunud ja käsitleme oskusi nendelt lähtuvalt, näiteks transport, madala süsinikusisendusega ähm, ja ja muud teemad, me teeme koostööd partneritega kogu piirkonnas selleks, et äh, olla eesrinnas ja mõelda, millised oleks valdkondadeülesed oskused, mida meie lõpetajad vajavad äh, nendes konkreetsetes ähm, sektorites, et tagada, et meie ülikool jällegi äh, pakuks meie piirkonnale ja kogukondale selliseid oskusi, mis aitavad jõukust luua. lisaks sellele oleme väga ettevõtlikud ka ise. meil on riskifond kus, kus meil on enam kui kaheksakümmend miljonit äh, viimaste paari aastatega, mis me oleme kaasanud ja meie eesmärgiks on luua kuni sada tuhat töökohta, tuhat kolmsada kolmkümmend töökohta ja me oleme loonud äh, justkui sellise ahela nende investeeringutega selleks, et tagada äh, vajalikud vahendid ähm, piirkonna kasvufondi kaudu ja lisaks sellele on meil ka teised fondid, millega meil on võimalik äh, luua täiendavat väärtust, näiteks kümme miljonit, kümme miljonit naela investeeringuid, madala süsinikusisaldusega lähenemine transpordi, tarne, logistika valdkonnas. teeme koostööd äh, kahesaja, kaheksasaja ettevõttega selleks, et ähm, tagada, et need VKE-d äh, suudaksid äh, äh, neid eesmärke täita ja lisaks veel neli tuhat muudest valdkondadest. jah, osa sellest ähm, teadus-arendusfondist on suunatud innovatsioonile ja osa nendest kavadest on suunatud selleks, et vaadata, et äh, kui paljud meis, meie lõpetajatest äh, idufirmasid loovad äh, ja tegutsevad meie keskustes ja meie teadusparkides, me oleme investeerinud olulisel määral selleks, et luua taristu, mis võimaldab idufirmadel saada rahastamist, ekspertiisi ja aega selleks, et olla innovaatilised, aga lisaks sellele toetame me ka klastreid innovatsiooniettevõtete puhul nüüd edasi liikudes, äh, see väärtuse loomise slaid, mis äh, näitab seda, kuidas me seda väärtust loome ja milliseid protsesse me läbime. siin näete diagrammi selles struktuuris meie ülikoolis selleks, et olla piisavalt ähm, oskuslik ja luua need lahendused, äh, tehes koostööd ülikooliga ja käsitleda neid võimalusi, mis ettevõtetel on, kuidas neid kaasata, tuua nad äh, meie keskmesse ja, ja kus oleks võimalik koostöös akadeemikutega teatud valdkondades äh, koostööd teha, et äh, käsitleda ettevõtete vajadusi. tegemist on kahesuunalise teadmussiirde lähenemisega, aga mis on väga osav ja paindlik ja siin on näide, suurepärane näide selle kohta, kus meil oli võimalik äh, viimase sõna tehnoloogiat kasutada Icon Polymer Groupi puhul äh, selleks, et äh, täiendavat innovatsiooni tekitada. ettevõtlik ülikool, meie eesmärgiks on tagada, et meie lõpetajad oleksid piisavate oskustega selleks, et ise innovaatiliselt tegutseda me oleme ettevõtjatega võrgustikus, kes aitavad meil talenti avastada, kes äh, mentorina käituvad ja lisaks on meil ka vastav fond, et äh, investeerida meie kõige parimatesse potentsiaalsetesse ettevõtetesse, lisaks toetame ka neid ettevõtteid, e, e, et nad füüsiliselt äh, saaksid tuge oma arenguteel ja jõuaksid kestlikusse faasi lähtudes äh, noortest talentidest ja nüüd äh, kokkuvõttes mõned äh, põhilähenemised, kuidas me potentsiaali kasutame, meie paindlikkus, keskendumine piirkondlikele prioriteetidele, tulevikuperspektiivi analüüs, et vaadata, milliseid oskusi on vaja ja neid ähm, tagada meie oma akadeemilistel töötajatel peavad olema vajalikud oskused et äh, väärtust äh, luua nendele kogukondadele, kellega me koostööd teeme. lisaks äh, me peame täielikult ära kasutama neid võimalusi, mis meil kohapeal on selleks, et innovatsiooni ja ettevõtlikkust arendada. koostöö ülikoolidega meie teaduskeskustes ja instituudis selleks, et tagada, et meil oleks valdkondadeülene ekspertiis kokku toodud selleks, et lahendada väljakutsed, probleemid, mis tekivad teadmussiirde käigus. ja sama oluline on ka mõista, milline on see väärtuse missioon, eh, mõju meie sidusrühmadele, tagada, et noored talendid omaksid õigeid oskusi selleks, et eh, innovatsiooni e-, ja ettevõtlikkust e-, edendada ja luua sellega rikkust. aitäh! suur tänu, vabandust, et ma teid survestasin, aga aeg äh, oli äh, otsas ja meil on vaja ajast kinni pidada kõigi puhul. aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja nüüd annaksin ma sõna Aristotele ülikooli rektorile härra Mitkasele kes äh, räägib meile järgmisest punktist, äh, ettevõtlikkuse arendamine ülikooli äh, lõpetajates rasketes majanduslikes oludes, palun uh,. Uh, Mrs, uh, uh, suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel siin olla, daamid ja härrad, kõnelda komisjoni ees, just haridus- ja kultuurikomisjoni ees kui te vaatate minu ettekande pealkirja, nagu see oleks mingi eesmärk, siis äh, see kõlab ju väga lihtsalt. aga kui mõelda sellele, kuidas seda tegelikult toimima panna, siis see vastus ei ole nii lihtne. ma olen umbes viisteist aastat olnud Ameerika Ühendriikides nii üliõpilasena kui ka sealse teaduskonna töötajana ja mind hariti äh, selleks, et ma suhtleksin ettevõtetega ja suhtleksin nendega kogu aeg. ma olen äh, infotehnoloog, õppinud arvutiteadusi, aga kui ma tulin Ühendriikidest tagasi Kreekasse, siis ma sain aru, et Euroopas, eriti just Kreekas, on olud küllaltki teistsugused. Euroopas ei ole samasugust traditsiooni, et äh, ülikoole kasutatakse selliste kasvumootorite või arengumootoritena, äh, sellepärast et äh, tehnoloogiat, mida ülikoolides välja arendatakse, ei ole lihtne üle tuua erasektorisse. olukord on tõsisem just lõunapoolsetes ja ka idapoolsetes äh, liikmesriikides, ma vabandan nüüd nende liikmesriikide ees, kes on siinkohal erandid. aga kui nüüd rääkida sellest, kuidas äh, parenda ettevõtlikkust äh, ülikooli lõpetajate seas, juhul kui on majandussurutis, siis ma räägingi siin Kreeka näitel. Äh, kui te vaatate selle slaidi ülemist osa, siis kahe tuhande kaheksanda kuni kolmeteistkümnenda aasta vahel äh, SKT vähenes kakskümmend viis protsenti Kreekas, mis äh, oli siis äh, peaaegu samasugune langus nagu Euroopas pärast Teise maailmasõja lõppu. pärast seitset aastat kasinusmeetmeid kõrged, äh, oli, oli töötuse määr väga kõrge, eriti noorte inimeste seas eelarvekärped, sealhulgas hariduses ja paljud noored inimesed läksid ähm, Kreekast minema, eriti just ülikooliharidusega noored. selline ajude väljavool ähm,, selle kohta võiks öelda, et kakssada tuhat äh, kreeklast on riigist välja läinud, ehkki see number tegelikult on kahe aasta tagune ja praegune arv oleks äh, lausa kolmsada tuhat äh, noort kreeklast. siiski äh, Kreekas on piisavalt inimkapitali, eelmisel nädalal avalikustati raport, kus toodi välja viis peamist valdkonda ähm, kahekümne kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi ja viie sektori vahel. mõningad riigid on siin ähm, erandid sest neil on teatud valdkondades eh, liiga palju eksperte, aga Kreeka on neljas kategoorias viiest välja toodud. Kreeka noored on üsna skeptilised, nad eh, on nõus riigist lahkuma. viiskümmend viis protsenti noortest kreeklastest ütlevad, et nad on nõus eh, Kreekas töö saamiseks ümber paiknema ja nelikümmend kuus protsenti on nõus välismaale minema. mina olen Aristotelese äh, ülikooli rektor Thessalonikes, see on suurim riigiülikool, kui te teate, kus Thessaloniki paikneb, siis te olete kindlasti nõus, et tegemist on oluliste, äh, tegemist on linnaga, mis on lähedal teistele Balkani tähtsatele linnadele, äh, millel ei ole just arengud lihtsad. meil on seitsekümmend kaheksa tuhat üliõpilast samuti on meie ülikool äh, suurim teadusasutus Kreekas, kus tehakse palju teadustööd ja üle kolme tuhande noore inimese äh, on äh, lisaks veel välised partnerid, lisaks meie akadeemilisele personalile toon teile mõned näited meie üliõpilastest. näiteks rahvusvahelisi auhindu äh, on meie üliõpilased võitnud. Äh, Microsofti äh, auhinna sai näiteks esimese, esimese koha meie üliõpilane, samuti näiteks elektriautode võidu ajamises. ehk siis üliõpilased on väga tublid ja nad teevad ka õpinguväliseid tegevusi, mis võivad neid viia ettevõtluseni, aga see ei ole väga edukas. sama saab öelda Põhja-Kreeka kohta. Thessalonikis on üks väga edukas teadus- ja tehnoloogiakeskus, mida peetakse üheks Euroopa parimaks grantide saamisel, aga sellegipoolest ei suuda me luua piisavalt töökohti selleks, et inimesed meie juurde jääksid. selline kolmikheeliks äh, on siin slaidil näha, et äh, siin tuleb luua sünergiat valitsuse, ettevõtluse ja ülikooli vahel. ning see on loonud sellise uue mentaalsuse linnas. linnas elab umbes miljon inimest tegemist on suure Kreeka sadamalinnaga ja selles on neli ülikooli, üheksa teadusasutust, kokku umbes sada viiskümmend tuhat äh, üliõpilast äh, bakalaureuseastmes ja kakskümmend tuhat äh, üliõpilast kõrgemates astmetes. kõik need tegutsejad on tulnud kokku koos linnavalitsuse teiste ametkondadega ja ka tööstusasutustega, näiteks tööstuspargiga. üks viimastest eh, algatustest kannab nime OK Thes, mis on selline inkubaator, milles noored üliõpilased saavad oma ideid katsetada ja suhelda äh, juba toimivate ettevõtetega. selle eesmärk on peamiselt just äh, suhestuda äh, tarkvara tootmisega. Põhja-Kreekas on omaette algatus tarkvara jaoks, on korraldatud nii-öelda häkathone selleks, et valida välja parimad üliõpilased ja et neid ka tööle värvata. ehk siis sellised tegevused toimuvad, mille tagajärg on see, et Thessalonikis läheb olukord paremaks, seal näiteks äh, tehnoloogia valdkonnas on toimunud suured ähm, üritused, mis pakuvad võimalust ka ligi pääseda rahastusele nii rahastusele kui Kreeka seest kui ka väljastpoolt. võin tuua mõned näited tarkvaraarendajatest, kes tegutsevad Thessalonikis, Kreekas ja kes müüvad oma tooteid Ameerika Ühendriikidesse ja ka mujale maailma. aga sellegipoolest see lõhe linnas pakutavate võimaluste ja inimeste vajaduste vahel selleks, et inimesed saaksid oma ideed äh, päriselt turule tuua, et see lõhe äh, on siiski alles ja olemas. ja ei tehta praegu piisavalt selles asjas. Äh, ülikoolil on olemas enda teenistused innovatsiooni ja ettevõtluse toestamise üksus on olemas, on tehnoloogia ülekandmise üksus, pakutakse äh, konsultatsioone idufirmadele. esimest korda äh, korraldame Thessalonikis sellise messi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kuhu kõik äh, mängijad kutsutakse kokku selleks, et nad saaksid näidata, mida nad on suutnud saavutada. see toimub kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maikuus meie, nii teadlased kui ka poliitikud, saame aru, et ülikoolid ei peaks olema ainult haridusasutused, aga nad peaksid olema katalüsaatorid kasvu jaoks, arengu jaoks. meie oleme selle tee ette võtnud, rääkinud ka teiste riikidega, näiteks hiljuti oli meil Bostonis eh, üks sündmus Äh, ka Massachusettsis, kus ma käisin koos äh, teiste inimestega Thessalonikist ja meie eesmärk seal oli just proovida müüa Thessalonikit ja Kreekat kui head kohta, kus tarkvara arendada. ehk siis me soovime kasutada seda võimu, mis tegelikult Kreeka diasporaast tuleneb. on palju inimeste gruppe maailmas kes proovivad meid aidata, kes proovivad aidata Kreekal kriisist üle saada. mõningaid tulemusi on saavutatud, mõned pakuvad välja võimalust teha teadustööd, teised pakuvad töökohti, partnerlusi. lõpetuseks tooksin välja ühe ettepaneku, mida võib-olla võiksite kaaluda. fakt on see, et et ülikoolides professorid ja teadlased on peamiselt äh, huvitatud sellest, et nende teadusartikleid avalikustatakse ja sellest sõltub ka nende rahastus. Äh, loebki see, kui palju nende artiklitele viidatakse. ja väga ei huvita neid see, mis saab nende uuringu tulemustest pärast seda, kui artikkel on välja antud. võib-olla oleks võimalik äh, luua mingi selline äh, ettevõtlikkuse indeks, millega saaks äh, mõõta patente, tooteid ja kõike muud, mis teadustööst tuleneb. ja siis sellega saaks mõõta seda, kuidas see kõik, kuidas tehtud töö ettevõtlusesse üle kandub ma ei ütle seda, et me peaksime akadeemilist personali, et me ei peaks neid enam artiklite järgi hindama, aga võib-olla saaks neid tunnustada selle eest, kui nende äh, ettevõtlusindeks on kõrge. et selline võimalus võiks ju ka olemas olla. Kreekas on üks teema, millest ei taheta üldse rääkida on see poliitiline kriis, mis meil on. poliitiline ja majanduslik kriis. kui riik ei hakka nii-öelda normaalselt jälle toimima, siis kohalikke investeeringuid meile ei tule. aga me teeme kõik endast olenema. suur tänu, ütleb proua esimees. see on väga oluline teema, mitte ainult huvitav teema. Äh, tänan selle äärmiselt põneva ettepaneku eest ja ka selle põneva kirjelduse eest tehtud töö kohta. enne kui ma annan sõna kolleegidele, äh, paluksin komisjoni esindajat, kes on, äh, kes on komisjoni esindaja, kas te soovite sõna võtta ja siis anname sõna teistele saadikutele, palun. suur tänu, proua Kosta kõigepealt ma vabandan, et ma ei tee seda nüüd kõige viisakamalt. Äh, ma tõesti sooviksin kuulata rohkem kommentaare, aga kahjuks ma pean peatselt ära minema, ehk siis juba vabandan ette. aga kõigepealt tahaksin äh, teid tänada ja teid ka õnnitleda, proua Kosta, teid ja teie kolleege selle sündmuse korraldamise eest. me oleme samal meelel, et tegemist on olulise teemaga. see ülikoolide roll innovatsiooni ja ettevõtluse toetamisel ja samuti ka äh, ülikooli ja ülejäänud maailma suhestumise teema. mitte ainult äh, ülikoolide suhted ärimaailmaga, aga ka kohalike piirkondadega. kas ma võiksin teha seda, mida tavaliselt komisjoni ametnikud teevad? Äh, ma nimelt tahaksin teile välja tuua mõningad teemad, millega praegu tegeletakse komisjoni tasemel ja siis vaatame, kas need langevad kokku nende mõtetega, mida meie kaks ettekandjat äh, välja tõid. kahe tuhande kaheksandast aastast saati on komisjon võimaldanud sellist asja nagu ülikoolide ja äh, ettevõtjate foorumit, me toome need kaks poolt kokku ja komisjon võimaldab nendevahelist suhtlust ärimaailm ja akadeemiline maailm tulevad kokku selleks, et rääkida ühistest huvidest. seda tehakse iga kahe aasta tagant nii-öelda täiskogu formaadis Brüsselis, aga veelgi olulisem on see, et see üritus rändab mööda Euroopat ringi. sellel aastal on näiteks toimunud kolm foorumit, üks Viinis, üks äh, Soomes ja üks äh, Baskimaal Hispaanias ning need sündmused on midagi sellist, kus inimesed piirkondadest, kohalikest ülikoolidest, avalikest asutustest ja ärimaailmast saavad kõik kokku tulla ja arutada seda, mida nad parasjagu teevad ja ka seda, mida peaks rohkem tegema. see on olnud selline huvitav foorum aastaid juba. nagu ma ütlesin, seal räägitakse palju, noh ma ei mõtle seda sarkastiliselt, et palju räägitakse, aga tegelikult sellest on tulnud ka kaks väga konkreetset algatust, mida rahastatakse Erasmus plussist, mida te kindlasti tunnete. meil oli mõte luua äh, online-vahend, mis on arvutipõhine hindamisvahend, mille abil ülikooli juhid saavad hinnata seda, mil määral nende haridusasutus on avatud ja ettevõtlik. see vahend loodi paar aastat tagasi ja seda on nüüd kasutanud rohkem kui kaheksasada ülikooli. peamiselt Euroopa ülikooli, aga mitte ainult. ja veelgi tähtsam sellest enesehindamisest on see, et äh, sellest on välja kasvanud kogukond. kogukond inimestest, kes omavahel räägivad sellest, mida on vaja teha selleks, et olla ettevõtlikum. lisaks sellele foorumile äh, pakub komisjon nüüd ka võimalusi sellel grupil omavahel kokku saada. saadame teile lingid selle kohta, et te näeksite seda online keskkonda see, sellest on küllaltki lihtne aru saada. ning oluline on siin välja tuua, et selline suhteliselt väike investeering, umbes kuussada tuhat eurot, on loonud midagi sellist, mis on küllaltki mõjukas. teine konkreetne areng, mis on ka nüüd Erasmus plussi osa, on selline tegevus, mille nimi on teadmiste liidud. sellega rahastatakse ülikoolide ja ettevõtete konsortsiume, mis on piiriülesed, nagu Erasmus plussi puhul kohane, ja selle eesmärk on luua uut hariduslikku infosisu, ehk siis uusi kursusi, näiteks uutel viisidel. kusjuures nendes kursustes loovad suuresti kaasa ettevõtted, ehk siis õpitakse tegevuse kaudu ja kaasa aitavad selles ettevõtted. praeguses faasis oleme me rahastanud umbes neljakümmet tegevust ja need on suhteliselt uued, pole lihtne öelda, mis neist veel saab, vahepealne hinnang Erasmus plussile vastab sellele küsimusele, et mida me neist täpselt saanud oleme aga ma võin praegu öelda, et osalejad on väga entusiastlikud, sest ma olen näinud, kuidas nad omavahel suhtlevad. ja ainuüksi see, et me toome ettevõtjad ja ülikoolid kokku, on juba hea, äh, eriti just haridusliku sisu puhul. see on väga oluline, et rääkida hariduslikust sisust, sest sageli, kui räägitakse ülikoolide ja ettevõtjate koostööst, siis mõeldakse, et see on seotud teadustegevusega ehk sellega, et luua ülikoolilinnakutes mingeid uusi firmasid see on tegelikult nüüd midagi enamat. ülikoolid ja ettevõtjad tulevad kokku selleks, et luua hariduslikku sisu, mis on üliõpilastele väga vajalik ja asjakohane. see on selle meetme eesmärk ja tundub ka, et see toimib. ma mainin veel üht mõtet ja on kahju, et ma just praegu kõnelen, mitte pärast äh, seda, kui kõneleb äh, professor Šeftšik sest tema hakkab rääkima meile piirkondadest, innovatsioonist ülikoolidest just piirkondlikul tasandil. kui me toome ülikoolid ja ettevõtjad oma foorumis kokku, siis nad räägivad väga kiiresti sellest või hakkavad rääkima väga kiiresti sellest, mis on nende roll piirkondlikul tasandil. kui me viimati olime seal Baskimaal, siis seal me rääkisime just nutika spetsialiseerumise teemadest. meie peadirektoraadis on hakatud looma suhteid Regio peadirektoraadiga just sellel teemadel, ehk siis sellest, räägi-, räägime sellest, et mida saame meie teha selleks, et nende nutika spetsialiseerumine toimiks ja mida nemad saavad teha meie ülikoolide ja äras- ja, ja ettevõtjate koostöövaldkonda. me märkame seda, et piirkonnad proovivad luua nutika spetsialiseerimise strateegiaid niimoodi, et nad tegelikult ülikoolide käest nõu ei küsi. ja see ei ole muidugi arukas, ma arvan, et äh, siinsed kuulajad ja ka kõnelejad saavad aru, et see pole kõige arukam viis. aga see on selline teema, mille asjus me soovime tulevikus rohkem ära teha. volinik on väga pühendunud ja ta on palunud peadirektoraadil pakkuda välja mõtteid, mida saaks järgmisel aastal just rohkem teha selleks, et luua, integreerida rohkem ülikoole nutika spetsialiseerumise strateegiatesse. see võib olla midagi sellist, mida te võite voliniku käest küsida, kui ta järgmine kord siia komisjoni tuleb. ma arvan, et ma rohkem midagi ei ütle ja loodan, et see oli kasulik arutelu jaoks. Eh, aitäh. aitäh teie väga sisulise sõnavõtu eest me ootame siin volinikku seda enam, et on juba välja kuulutanud, et äh, kohe-kohe ilmub teatis kõrghariduse ja ettevõtluse seost, seostest. ma kujutan ette, et see on kõikide jaoks väga huvipakkuv selleks, et näha, mida juba tehakse ülikoolides. ja veel üks tähtis aspekt mida arutame täna ka koordinaatorite koosolekul, on koostöö äh, regikomisjoniga. aga te ütlesite täieti õigesti ja ka minu öö, äh, piirkonnas, kust mina pärit olen, olen saanud sama kogemuse, et, et äh, piirkondlike ülikoolide võrgustik on väga oluline ja see tegelikult peaks toimima ja see omab suurt tähtsust siis kui me räägime sidususest ja kaasatusest. aitäh ja nüüd annan sõna kolleegidele. palun, Kamatikakis, Trüüpel, palun. suur tänu, proua esimees ja aitäh teile mõlemale esinejale ettekande eest. vabandust, ma sain valesti aru, et minu, ma arvasin, et minu kord on. Dziękuję Thank you very much. Bardzo dziękuję za to ogromnie. suur tänu, aitäh selle väga huvitava, nende huvitavate tutvustuste, ettekannete eest. tahaksin viidata härra rektori sõnadele. Te ütlesite, et ülikoolid peaksid katalüseerima majanduskasvu ja arengut aga katalüsaator on ainult äh, reaktsiooni kiirendaja, aga ei asenda selle osasid, äh, mis äh, peavad reaktsioonis olemas olema. ja sealt tuleneb ka see erisus ja sõltuvus ülikoolide ja majanduskeskkonna vahel lihtsam on olla innovatsiooni eh, juhtrollis ülikooli puhul, kui seal on olemas tugev majanduskeskkond ja kapital on õigesti suunatud, kui kapital on laiali pillatud erinevate väikeste üksuste vahel, kel ei ole piisavalt vahendeid, nad võivad küll huvi tunda innovatsiooni suhtes, aga tekivad probleemid. esimene järeldus ülikoolide areng innovatsiooni pioneeridena või eelkäijatena peaks olema osa vastastikku täiendavatest tegevustest. alustades Junckeri kavast kuni Horisont kaks tuhat kakskümmend programmini ning kaasates ka lahendustest motiveerimist läbi maksusüsteemide minu küsimus teile on Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis peatselt läheb läbivaatamisele, kas see võimaldab ülikoolidel äh, osaleda tõhustatud teadustegevustes? mina olen osalenud ühest äh, Poola programmist, Marie Curie äh, programmist, mille eesmärgiks on äh, tõhustada äh, doktorantide olukorda, kas te võiksite kinnitada minu arvamust ja mil määral teie ülikoolid kasutavad ära toetusvõimalusi Horisont kaks tuhat kakskümmend süsteemist? aitäh, palun ja suur tänu nende mõlema ettekande eest. mul on eriti hea meel et ülikool, millega mina seotud olen äh, ja esindaja, kelle esindaja on ka siin, võite ära arvata, millisele ülikoolile ma viitan siin, te rääkisite siin koostööd tegevatest ülikoolide võrgustikust Tarbi puhul, aga ülikoolid konkureerivad äh, parimate tudengite nimel lisaks koostööle, kuidas on võimalik saavutada tasakaal, olles partnerid, aga samas ka rivaalid Thessaloniki puhul huvitaks mind see, kuidas õppekava arendatakse, äh, muudetakse või kaasajastatakse ja kas see on äh, pärast kriisi kiirendunud või aeglustunud pärast kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi ja kas äh, on muutunud ka nende õppeainete arv, mida, õppeainete teemad, mida, mille suhtes üliõpilased huvi tunnevad ja kas olete nõus, et suurimad takistused ettevõtjate kaasamisel on haldustakistused või pigem on tegemist kultuurilise nähtusega ja mõlema puhul lähtuksin veel sellest, millele viitas komisjon, ettevõtlikkus, mis on midagi enamat kui idufirmade käivitamine. mida teie arvate ettevõtlikkuse põhimõttes selleks, et edendada kogu akadeemilist maailma, kogu ülikooli, mitte ainult neid tavapäraseid äh, lähenemisi nagu ar-, arvutivaldkond, äh, inseneriteadus ja meditsiin. kuidas äh, nende teiste teemade nagu ajalugu, kirjandus või filosoofia puhul sarnaseid lahendusi kasutada, aitäh! jah, ma olen täiesti nõus nende muredega. Helga Trahvel, palun! suur tänu, aitäh nende ettekannete eest! mul on küsimus eriti just proua Bruusile. Teie lähenemine, see ja eesmärgid, mida üritate läbi koostöösüsteemi saavutada, sellega seoses tahaksin teada, kas teil on olnud ka teatud probleeme selle paikapanemisel ja juhul kui, siis kuidas te neid ületasite ja milline on nende mõju äh, sellele põhimõttele, mis te olete välja arendanud? εγώ νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι είναι πολύ σημαντική σήμερα. Suur tänu, proua esimees. Meie tänane kuulamine on siin väga oluline, eriti arvestades meie esinejate kõrget taset ja ka teie rahulolevat äh, naeratust. Aga eelkõige on see selge just seetõttu, et kakskümmend aastat tagasi Kreekas ja ka mujal üliõpilased tegutsesid lähtuvalt plaanist, mis neile oli justkui paika pandud, nad õppisid, sai, läksid tööle ja nii edasi, töökohti oli lihtne leida, aga praegu on väga suur tööpuudus ja need protsendid on täiesti hämmastavad. nelikümmend kaks koma seitse protsenti Kreekas, Hispaanias nelikümmend kaks koma kuus, peaaegu sama Itaalias kolmkümmend seitse, kogu euroalas kakskümmend koma kolm protsenti ja see puudutab ka rikkaid riike, täiesti uskumatu. aga samas Euroopa on väga aeglane tegutsemas, juhul kui seda on võimalik äh, kuidagi lahendada. ma ei võta kunagi väga pikalt sõna, sest aega ei ole, aga nüüd üks väike märkus. kõigepealt proua Pruus mulle avaldas muljet see, mida te oma ülikooli kohta rääkisite vaatamata sellele, et ma kümme aastat äh, olen Ühendkuningriigis veetnud, ei teadnud ma sellest midagi. Te tutvustasite seda olukorda, et see on nagu ideaalne, te ütlesite, et seitse ülikooli teevad koostööd, millest lähtudes, mis on selle aluseks? mul on raske kujutada ette, kuidas kaks ja kolm ülikooli koostööd teevad. ja see, mis mind eriti hirmutas, oli, et lähtuvalt sellest, mis te ütlesite, Teil ei ole mitte akadeemiline lähenemine, mis on ülikoolide äh, aluspõhimõte, lähtudes sellest, mida ülikool saaks õpetada selleks, et teha koostööd Rolls-Royce'iga, see on teie lähtepunkt. ma ei taha kuidagi vähendada seda, mis te olete teinud, aga ma tahaksin veidi rohkem selle kohta teada. ja see on tõesti äh, ajast ees eriti arvestades seda, kuidas te selle olete saavutanud. Thessaloniki äh, rektor peaks olema väga uhke, sellepärast et meie riik äh, on kriisis, aga samas siiski Thessaloniki ülikool, nagu on hästi teada, suudab saavutada üsnagi palju ma olin kahetsusväärselt Kreeta ülikooli rektor äh, pikka aega, kus tingimused olid palju paremad ja nüüd äh, igavene küsimus, kuidas ülikoolid tulevad äh, toime poliitikutega, sest suhted äh, nende kahe valdkonna vahel ei olnud head siis, kui mina selles valdkonnas tegutsesin ja loodan, et tänapäeval on asjad paremad, sest äh, mitmel viisil üritavad poliitikud äh, autonoomselt toimivate ülikoolide töösse sekkuda. ja tahaksin küsida oma sõbralt rektorilt ja kõigilt teistelt, kes julgevad sellele küsimusele vastata, mida Euroopa ülikoolid ootavad Euroopalt, kus kogu aeg räägitakse muutustest, aga samas tundub, et mitte midagi ei muutu. aitäh! Questa è una domanda un po' complessa da fare in pochi minuti, comunque noi siamo preparati. nüüd on kogu komplitseeritud olukord, et meil on ainult paar minutit, aga ma loodan siiski, et te suudate nende küsimus, esitatud küsimustele vastata. Okay. Yeah, I'll work down each one. So for, for yours, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, see on väga oluline, sellega rahastatakse väga paljusid teadusvaldkondi ja võimaldab koostööd teha e, ja paneb paika võimekused teatud projektide tarbeks. mis puudutab Marie Curie projekti, siis e, nii palju, kui mina tean, siis see on kindlasti doktorantide kvaliteedi parandanud ja on võimaldanud äh, äh, doktorantide arvu suurendada, tegemist on väga hea programmiga. mis puudutab idufirmasid, küsisite selle kohta, kas ettevõtlikkus äh, on laiem kui see, minu jaoks on idufirmad põhimõtteliselt ettevõtliku kultuuri tulemus, mis lähtuvad ülikoolide tegevust ja minu ülikoolis on see justkui osa meie DNA-st Äh, olla ettevõtlik ja innovaatiline. mitte ainult siis reaalarvudes, aga ka laiemates valdkondades on meil see olemas, tervishoiu, teraapia ja muudes valdkondades. see loob äh, teatud võimekusi äh, ja võimalusi meie lõpetajatel ettevõtteid käivitada ja tööd leida tulles tagasi meie piirkondade ettevõtete juurde, Midlands Enterprise, siis see on üsnagi uus siin tehakse koostööd tugeva kõrgel tasandil ülikoolidega, tegemist on tugeva juhtimispõhimõttega, väga palju räägitakse vastastikustest vajadustest, mis äh, mingil määral äh, hoolitsevad ka selle konkurentsi eest, millele viidati. me teeme koostööd teatud missioonides ja võib-olla teatud teistes valdkondades, kus see võimalik ei ole, siis seda ei tehta me hetkel veel töötame, kuidas seda lahendada ja me oleme keskendunud teatud teemadele, mille puhul võib-olla on vaja teatud juurdepääsu või kasutada ka erinevaid äh, võimalusi ülikoolides selle asemel, et igaüks üritaks luua oma ressursid. see on võimalus, kuidas äh, seda varadepõhist lähenemist käsitleda. Äh, ülikoolid mõistavad selle kaudu, et Äh, see loob äh, teatud jõu piirkondades, nii et anna kolleegile sõna, palun. Yes, I would like to ask minu küsimusele vastust ei saanud, kas on olnud mingisuguseid probleeme, ma tahaksin äh, nende kohta vastust. jah, tegemist on üsnagi uue partnerlusega ja võib-olla siis tundub, et tegemist on justkui pulmareisi faasiga, aga pahalik-, kohalikud omavalitsused ja kogukondade esindajad panevad paika prioriteedid piirkondades, ehk siis me ei lähtu mitte ainult akadeemilisest valdkonnast, vaid e, kaasame teisi ettevõtteid kogu piirkonnast, näiteks üks teema, mis puudutab tarneahelat, siis seda juhib Rolls-Royce ja tegemist on siis erinevate osupooltega, kes käsitlevad piirkonna vajadusi, eh, lisaks siis ülikooli vajadustele ja jällegi võib-olla see aitab, sest partnerluse põhimõte on eh, laiemalt käsitleda see teemat ja õppekava ja akadeemiline lähenemine, mille, mille kohta samuti küsiti me üritame tagada selle, et me lähtume sellest, et akadeemilist kogukonda rikastada ja sisuline külg teadusarendus ja õpetamise valdkonnas oleks äh, siis vastaval tasemel. aitäh, palun! alustan sellest, kuidas ülikoolid saavad kasu teadustegevusest. Kreekas on tegemist riigiülikoolidega ja seega nad on rahastatud riigi poolt ja saavad raha ka teadusprojektidest. mõned äh, näited selle kohta. kaks tuhat üheksa aastal Aristotele ülikool sai nelikümmend viis miljonit äh, tegevuskuludeks äh, valitsuselt ja kogus kolmkümmend viis miljonit. kaks tuhat viisteist aastal, kaks tuhat kuusteist aastal saime me kaksteist miljonit valitsuselt äh, suurema arvu üliõpilaste kohta ja kokku lööme aga viiskümmend miljonit äh, teadusprojektidest, ehk siis teadusprojektid on äh, meie päästjaks, kus õppemakse ei ole ja kus ei ole piisavat riigi rahastust. loomulikult teadus, see, kuidas teadusprojektid on struktureeritud Euroopas, nõuavad äh, ettevõtete, ülikoolide, teaduskeskuste sünergiat ja see on suurepäraseks ähm, sellise lähenemise toetamiseks, aga samas ei ole see alati väga edukas, sest väga tihti, kui projekt lõpeb, siis äh, unustatakse ära need projekti äh, tulemused kas need teenused või tooted ja seda võiks tõesti paremini korraldada. kuidas õppekava on muutunud ähm, kriisi tulemusel Kreekas? väga vähe. ja ma ütlen teile, miks. viimased seitse-kaheksa aastat on äh, meie äh, võimalused külmutatud äh, ja pensionile läinud töötajaid ei asendata me kaotame teatud teadusvaldkondades ja ei ole väga lihtne õppekavasid muuta, samas kui ei ole uusi inimesi ja uusi töötajaid, kes süsteemi siseneks äh, üliõpilaste valikud on muutunud, nad on üle läinud töökohtadelt, mis olid suunatud äh, avalikule sektorile, pigem töökohtadele, valdkondadele, mis võimaldavad saada tööd äh, tööstuses. ehk siis see on, oleme me näinud teatud muudatust nende valikutest. millised on takistused? ülikoolide ja ettevõtete vahelise sünergias, üks on poliitiline, professor Ramatikatis ütles, et lähtuvalt äh, riigi äh, õigussüsteemist tekib see ja teisest küljest äh, bürokraatia või ka siis äh, suhtumine. Kreekas on juba aastaid olnud selline suhtumine, kus öeldakse, et tööstus ja ülikoolid on kaks erinevat valdkonda ja neil on erinevad rollid, nad ei pea omavahel isegi mitte suhtlema. selleks ei ole mingit vaheldust. see suhtumine on muutumas ja ma arvan, et see on ülejäänud riikides palju kiiremini muutunud, jällegi võrreldes siis põhja ja lõuna, lääne ja ida vahel. me ei ole sellises olukorras nagu USA või Iisrael. võib-olla võiksime me mõninga, midagi õppida sellest, eriti eh, riigi puhul nagu Kreeka ja kolleegile, kaasmaalasele ütlen veel, et äh, meie valitsus tõesti lämmatab äh, ülikoolide äh, keskkonda, sest nad üritavad kõike kontrollida, iga väikest nüanssi meie tegevuses. olukord on väga keeruline ja seda võimendab veelgi see, et seadusandlus muutub peaaegu igakuiselt viimasel paaril aastal seega on raske äh, lähe-, tegutseda, kui me oleme justkui liiva peal. mida me ootame Euroopalt? ma olen alati arvanud, et ülikoolid peaksid Euroopale ütlema, kuhu liikuda, ülikoolid äh, on esindatud inimeste poolt, kellel on teadmised või vähemalt peaksid tulevikus olema need teadmised, äh, mis suunas liikuda mina olen ähm, arvutiinsener ja ma näen, et tulevikus need ülikoolid, kes ei, uut tead-, uusi teadmisi ei loe, lõpetavad tegevuse, sest üliõpilased võivad küll õppida erinevatel viisidel ja ükskõik kus, mida, neil ei ole vaja enam seda formaalset ülikooliharidust sellisel kujul, aga ülikoolid kes loovad uusi teadmisi, jäävad toimima äh, suurte haridusasutustena. seega ma ütleksin, et äh, ülikooli on vaja ja vajavad toetust äh, ülikoolid ja ka humanitaarvaldkonnas, nii nagu keegi siin mainis. aga ülikoolid muutuvad. Questa conclusione ci piace molto, la condividiamo see lõppjäreldus meeldib meile väga ja ma usun, et kõik on valmis sellele alla kirjutama, sest see on oluline, et Euroopa ülikoolid ja valitsused teeksid kõik endast sellest oleneva, et ülikoolidel oleks ühelt poolt vabadus, aga samas ka vastutus kestliku arengu tagamise eest. kasutades ära inimeste võimeid ja neid ka rakendades. ma tänan teid ja nüüd ma palun tulla poodiumile kolme järgmisel kõnelejal ma loodan, et te vabandate mind, kui ma ütlen, eh, et Brexit toob tegelikult väga selgelt välja selle, kui tähtis tegelikult on üleeuroopaline koostöö ja ma loodan, et otsused, mis langetatakse teie koduriigis, proua Prius, on vastutustundlikud ja arvestavad muuhulgas tagajärgedega hariduse ja majanduse koostöö valdkonnas. nüüd ma tahaksin äh, tutvustada poodiumile saabunud äh, professoreid niisiis meil on kolm järgmist kõnelejat, rektor Longi, Marke Tehnikaülikoolist, ma kindlasti väljendan kõigi arvamust, kui ütlen, et et me oleme teiega solidaarsed, silmas pidades eh, maavärinaid, mis Itaalias hiljuti aset leidsid, need olid rasked, rängad loodusõnnetused. ja teie, härra Longi, räägite järgmisel teemal, kõik saavad seda slaidilt ise lugeda. tere päevast tänan sissejuhatuse eest. mina esindan ülikooli, mis asub Markeni piirkonnas. tegemist on väga tähtis tööstuspiirkond, see on aga väga väike piirkond, see tekkis, mm, see tekkis ja nüüd me, on tegemist meie piirkonnas suurte tootmismahtudega siin on meie piirkonnas äh, üks koma kaheksa miljonit elanikku, aga siin asub enam kui sada tuhat ettevõtet. seega ettevõtluse vaim on siin väga erk. keskmiselt on meil tuhande elaniku, elaniku kohta tuhat ettevõtet meil on tegemist ettevõtluse, ettevõtlusvaimuga, eh, mis on olnud ergas juba pikema perioodi vältel ajaloos. loomulikult on ka neid, kes soovivad eh, koostööd ülikoolidega ja meie kui Marte Ülikool oleme huvitatud sellealase teabe vahetamisest ja kontaktide loomisest et äh, välja äh, arendada nõnda-öelda uus ettevõtja tüüp, kasutades ära teadussaavutused ja nende praktiline kogemus tõstab nende öö, äh, üliõpilaste teadusalaste teadmiste väärtust. ma leian, et Euroopas on tegelikult eeskätt noore põlvkonna hulgas väga, ettevõtlusvaim väga levinud. võimalus hakata ettevõtjaks on olemas ja kui tõesti, kui selle öö, eh, soovi pinnalt tekib ka ettevõte, on see väga tore, aga me peame pakkuma noortele inimestele võimalusi seda saavutada. see tähendab ju seda, et on suurepärane, kui noor inimene suudab luua endale, aga ka teistele täiendavaid töökohti. ja seetõttu püüame meie oma piirkonnas lähtuda konkreetsest olukorrast ja nendest tingimustest, mida Itaalia valitsus meile pakub. mis puudutab teadmisi siis on meil oluline vahendada teadmisi, mis aitavad luua lisandväärtust. meil on vaja ära kasutada teadus- ja arengustegevuse saavutused eh, selleks, et luua nagu ettevõtluse keskkond. meil on siin olemas mitmesugused mudelid, seda saab teha uurimiskeskustes, pakkuda seal tegutsemise võimalusi idufirmadele. see samas teisalt mõjub nagu stimulaatorina ka teadustegevusele, kuid selle teaduse saavutused ja tulemused leiavad praktilist rakendamist ettevõtluses. see tähendab teisalt ja omakorda veel seda, et on oluline sõlmida suhteid, sidemeid, loomulikult on vaja ka rahalisi vahendeid, ja muidugi on sageli tegemist riskikapitaliga, kuid ilma rahata ei ole kõik see võimalik, sest et ka teadustegevus vajab edasiarendamist ja nüüd kui me suudame saavutada sünergia teadustegevuse edendamise ja ettevõtluse edendamise vahel, siis saab see eh, tuua kõigile osapooltele ainult kasu. meil on tarvis radikaalselt uuendusi käivitada uuenduste puhul on loomulikult tegemist igapäevaste uuendustega, iga päev teha midagi paremini kui seni, kuid me peame silmas pidades tulevikku endale tõdema, et sellest ei piisa. ja meil on radikaalseteks uuendusteks vaja teadustulemusi, et tõepoolest neid uuendusi saavutada ja läbi viia me asutasime näiteks laboratooriumi eh, ühistöös, kes tegutseb koos tööstusettevõtte tehasega, selleks, et oleks vastastikku kogemusi vahetades võimalik edasi minna. see on tegelikult eh, üsna lihtsakoeline laboratoorium Äh, kus on võimalus äh, üksteid vastastikku rikastada äh, ja selles laboratooriumis töötatakse erinevates teadussuundades. siin töötavad koos bakalaureuse, magistriüliõpilas, tasemeüliõpilased, nad loovad omavahel sidemeid, tegemist on tõelise sillaehituse süsteemiga ja taga, siin on võimalik ka äh, Eh, loomulikult eh, spetsialiseeruda vastavalt ettevõtte tootmisprofiilile. ja eh, igalühel on võimalik oma võimekusi arendada. ja muidugi on siin ka mitmesugused klassikalised võimalused õppida asju, niisuguseid asju nagu ettevõtlus, ettevõtlusvaim, probleemi lahendus otsustusvõime, samas ka inimvahelis-, inimestevahelised suhted, kogu äh, sotsiaalvõrgustik, suhtlus kui selline, võimalus üksteisega äh, teavet jagada nii et tegemist ei olegi nagu klassikalise laboratooriumiga. tegemist on Eh, niisuguse laboriga, mille uksed on alati ja kõigile avatud. see loob võimalusi, see loob võimalusi teabevahetuseks. kõige olulisem on see, et selle projekti käigus oleme püüdnud teha koostööd eh, piirkonna öö, eh, ülikoolidega, nagu Macerata ülikooliga näiteks tegemist on Tehnikaülikooliga. ka meie oleme Tehnikaülikool äh, ja nii on võimalik vastastikku pädevusi öö, äh, rikastada. Äh, teeme koostööd robootika valdkonnas. see insenerilt oodat-, insenerilt oodatakse ju kõige suuremat panust uuendustesse kuid äh, tegelikult äh, selgus, et kõige uuenduslikumad ideedega on tulnud lagedale meditsiinitudengid äh, ja põllumajanduserialade üliõpilased. Nad toovad kõik niisugustesse laboritesse kaasa omapoolsed teadmised ja nüüd selgubki, et kõige uuenduslikumad ideed on just ülalnimetatud kahe Äh, õppesuuna esindajatelt. mida me tegelikult siis selle laboratooriumi asutamisega saavutasime, meil õnnestus saavutada üksikute erialade eraldatust, nad omavahel kokku viia, met-, üli, arstiteaduskonna üliõpilased majandusteaduskonna üliõpilastega ja nii edasi minu arvates see kogemus on väga huvipakkuv. miks? me püüdsime edendada mitmekesisust, äh, erialade omavahelist segunemist. selleks, et tekiksid olukorrad, mida võib-olla ei olegi algselt äh, võimalik ette prognoosida, ette määratleda ja mitte keegi ei osanud seda teha kuid see kõik tuleb meie piirkonnale kasuks. Neil on üks koma kaheksa miljonit elanikku meie piirkonnas, me soovime, et meie piirkonna elanikkond ei väheneks ja sellele saavad ülikoolid anda oma panuse. kokkuvõttes võime me öelda, et tegemist on selle laboratooriumi näol üle-euroopalikult mudeliga me püüame luua võimalusi eh, selleks, et homogeensuse asemel valitseks mitmekesisus. niisugused kogemused annavad meile võimaluse, et terves Euroopas on võimalik teha kvalitatiivne samm edasi ja tagada Euroopa kultuurilise mitmekesisuse säilimine seda mõtet tahaksin ma isiklikult iseäranis rõhutada. me peame kasutama ära meie võimalused, mis Euroopal on, sest Euroopal on äh, tõesti väga erinevaid võimalusi, äh, väga erinevaid šansse ja kõik see mitmekesisusega seonduvad elemendid on väärt seda, et neid ära kasutada meil olid ka mitmesugused äh, mõtted äh, piirkondliku turismi arendamise suunas, äh, koostöö Albaania, Serbiaga, et tegeledes makropiirkonnas asutada uusi ettevõtteid või ka teatud valdkondades nagu äh, kultuur ja turism. möödunud aastal oli meil eh, esimene säärane suurüritus, see kestis kolm kuud, toimusid erinevad festivalid ja nende raames hari-, töötati välja väga erinevaid äriplaane. Eh, loomulikult sidusime me selle kultuuri, huviväärtuste, vaatamisväärsustega loomulikult püüdis nende äriprojektide väljatöötamisel leida ka sobivaid mentoreid. loomulikult püüti anda ka hinnang sellele, mil määral üks või teine mõte võttis konkreetse ilme ja mida suuti saavutada. lõpetuseks tooksin veel ühe näite et me püüdsime eh, tuua eh, esile kõik meie piirkonna ülikoolid ja me lõime virtuaalse võrgustiku selleks, et süvendada nende ülikoolide vahelisi kontakte. püüdsime eh, tagada ka saja kaheksakümne nelja üliõpilase ja õppejõu liikuvuse selleks, et kontaktide kaudu tekiksid uued kontaktid ja võimalused. aitäh, ütleb proua esinaine. ja teil on seal ju kõik võimalused, Aadria meri nagu looduskeskkondlikud tingimused kuni kontaktideni Lääne-Balkanil välja teil on väga oluline roll piirkondliku mootorina. aga nüüd on järgmine kõneleja, professor Mihhail Ševtšuk Dresdeni Tehnikaülikoolist, kes räägib piirkondliku uuendusstrateegiate, strateegiates. jah, tänan, ma räägin ülikoolide ja idufirmade rollist Euroopa piirkondlikes ähm, arengustrateegiates. kasutan nelja-viit slaidi selleks, et rääkida meie olukorrast Dresdenis ja siis ka üks slaid soovitusteks, äh, mida mina tooksin välja Euroopa Liidu poliitikatele. Äh, ma olen ettevõtluse äh, teaduskonna dekaan ehk siis ma saan rääkida asjadest, mille kallal ma iga päev tööd teen. kui vaadata kaarti, siis äh, kaardil on välja toodud Saksimaa, tegemist on piirkonnaga, kus on olemas konkreetne innovatsioonistrateegia, mis on sõnastatud äh, liidumaa valitsuse poolt. see peaks omavahel seostama teaduse, majanduse ja inimesed. tegemist on piirkonnaga, kus on vähe suuri ettevõtteid strateegiat on võimalik Liidumaa veebilehelt lugeda ja ma ei hakka sellest praegu detailselt rääkima. Saksimaal on restruktureerimine pärast liidumaade ühendami-, ühendamist, on see endiselt toi-, käimasolev protsess ja olukord on selline, et Äh, majandus liidumaal on natuke Saksa keskmisest ikka maha jäämas. majandust, majanduses domineerivad VKE-d, on vähe suurettevõtteid, eriti on see just niimoodi meie liidumaal äh, on küllaltki vähe suurettevõtteid ja kui mõned suurettevõtted seal on, siis peamiselt on nad selles piirkonnas äh, avaliku sektori toetuste tõttu ja kui seal on näiteks ettevõtjate kohal, siis tegemist on peamiselt näiteks tehastega, mitte aga konkreetselt ettevõtete peakorteritega. teadustegevus on aga küllaltki keskmisest kõrgem. kui vaadata seda, kui palju patente antakse Saksa ülikoolidele, siis Saksimaa juhib seda edetabelit ning üks kohalikest ülikoolidest, ma nüüd pean ütlema, et, et ühte neist peetakse tõesti tippülikooliks, sest Saksamaal on selline olukord. kui vaadata, ähm, kuidas suhestuvad idufirmad ja ülikoolid, siis ähm, kui nüüd vaadata siin slaidil kahte slaidi, siis saab öelda niimoodi, et idufirmad saavad turu poole tuua innovatsiooni, ülikoolid loovad innovatsioonile küll aluse, aga neil ei ole seda võimekust teha viimane samm turu suunas. ehk siis on väga loogiline, et need kaks ähm, toimijat äh, täiustavad siin teineteist. idufirmad võivad aidata piirkonnal ja ülikoolil tungida mingile uuele majandusalale seda juhtub meie piirkonnas, aga ka mujal. vaadake näiteks, kuidas Dortmundi linn on äh, transformeerunud. seda saab teha juhul, kui kohale tulevad piisavad talendid. aga see on midagi sellist, mis on omakorda ülikoolidel olemas, sest et ülikoolides on tohutult annet, mõned inimesed jäävad sinna küll ainult piiratud äh, ajaks, aga see on siiski väga loogiline ülikoolid saavad omavahel kokku tuua erinevaid distsipliine, näiteks insenere ja arvutiteadlasi, nad saavad seal koostööd teha. samas idufirmad saavad väärtusahelas tuua mitmeid toimijaid kokku. ülikoolid saavad pakkuda küllaltki suurt hulka teadureid, mis ei oleks muidu aga ettevõtjatele niimoodi kättesaadav, vähemalt meie piirkonnas on nõnda, kus ei ole suuri ettevõtteid, kus tehtaks palju teadustööd. kui oleks olemas näiteks mõni suur äh, autotööstuse ettevõte, kellel on tõesti oma ähm, teadusbaas olemas või sama näiteks farmatööstuses, aga kui sellist asja ei ole, siis on väga oluline just teha koostööd ülikoolidega Dresdeni Tehnikaülikoolis on meil ähm, selline toetusalgatus, mis toob kokku ülikoolid ja ülikoolivälised teadusasutused meie linnas ja ka meie linna ümbruses. ja lõppastmes on meie tulemus see, et meil on kusagil kakskümmend või kakskümmend viis väga edukat idufirmat, millel on head kasvu äh, väljavaated, mida rahastavad sageli riskikapitali ettevõtted ning lisaks saame pakkuda teisi äh, plusse, näiteks äh, uurimisgrante selleks, et saaks teha täiendavat teadustööd. kui idufirma on loodud, siis saab äh, teha täiendavat teadusalast koostööd meie algatuse kaasasutaja on Euroopa Sotsiaalfond ja kaasatud on ka liidumaa äh, rahastus. tulevikus tahaksime me teha äh, kolme asja. esiteks äh, rääkida teabest. ja tuleb saada üle teadmiste lõhedest ehk siis tuleb välja, tuleb, tuleb normaalselt inimestele selgitada seda, milles ettevõtlikkus seisneb ja mis asi on ettevõtlus. me vahel kutsume eh, väga mõjukaid eh, ettevõtjaid, kes kõneleksid üliõpilastele ja teistele huvitatud inimestele ja me teeme seda selleks, et inimesed saaksid aru, kuidas ettevõtjad mõtlevad. lisaks me teeme sellist eh, omamoodi luuret, me proovime äh, Äh, saavutada, luua kontakte teadlastega, kuulata, mis on nende mõtteid ja neid aidata. Äh, aastas on meil umbes seitsekümmend kuni kaheksakümmend sellist juhtumit. Äh, osa kandidaatidest me filtreerime välja, aga siiski ähm, seitsekümmend või kaheksakümmend jääb neid umbes alles järgmine samm on haridus ja ma ei pea siin silmas akadeemilist haridust, aga praktilist ettevõtlusharidust, mis on suunatud äh, igasugustele teadlastele, kellel muidu ei oleks oskusi näiteks, kuidas äh, suhelda klientidega, kuidas leida rahastust idufirmale ja muule. ning kolmas tulp siin slaidil on konsultatsioonid ja toetus. ülikoolil on olemas äh, omakord, omamoodi meeskonnad kellel on ka olemas keskmisest teadlasest suurem kogemus äh, tööstuse valdkonnas. ja me proovime nad panna omavahel koostööd tegema, et sellest sünniks, ähm, sünniksid nõuanded ja tulemusena, nagu ma ütlesin, on meil umbes kakskümmend või kakskümmend viis idufirmat aastas umbes pool neist on nii-öelda kõrgtehnoloogilised ettevõtted ja sageli on neil probleem sellega, et nad ei saa enda meeskonda päris kokku. Tei-, teine pool on aga vastas, vastupidises olukorras, ehk inimestel on väga tugevad oskused ja nad proovivad pigem turundada enda oskusi just. ning taas ma mainin seda, et tegemist on väga paljulubavate idufirmadega. me proovime ka aidata madalama profiiliga äh, idufirmasid nagu ma ütlesin, siis lisaks on loodud äh, pikki partnerlussuhteid ülikooli ja ülikooli idufirmade vahel, on olemas päris palju rahastuslikke meetmeid selleks, et äh, neid rahastada. mida peaks tegema Euroopa Liidu tasandil? arvan, et poliitikas peaks kasutama selliseid mehhanisme nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond, aga ka võimalik tei-, võimalikke teisi rahastusallikaid peamiselt kahel eesmärgil. esiteks, et aidata üliõpilastel selliseid projekte läbi viia, nagu ma just rääkisin, ja teiseks, et aidata inimestel ülikoolides oma praktikaid vahetada, ehk siis sellist know-how'd vahetada ehm, nii laialt kui võimalik. ma arvan et raske on eeldada, et need algatused eh, on nii-öelda iseliikuvad või et nad ise leiavad oma rahastuse. Saksa poliitikas on olnud eh, see küll poliitiliseks normiks, aga tegelikult see ei toimi. me ei saa panna idufirmasid niimoodi enda eest maksma, aga me ei saa ka idufirmadesse kasumlikult investeerida. ja asi ei ole mitte ainult selles, et meil ei oleks investeeringuteks olemas instrumente, mm, tegelikult on niimoodi, et iga äh, investeerija ei ole viimastel aastatel saanud idufirmadesse investeerimisel piisavat tasuvust ja ega ülikoolide puhul ei ole teistmoodi. kusagilt peab see rahastus tulema, no muidugi saaksin nüüd süüdistada ülikoole, aga niimoodi siiski ei ole, ülikoolide eesmärk on äh, luua rohkem teaduslikku väljaandeid ja selleks, et kaasata rohkem välist rahastust ning idufirmad lihtsalt ei ole siin piisavalt prioriteetsed. nüüd saaks öelda, et ülikoolid on süüdi, ülikoolid peaksid muutuma, aga võib-olla oleks siin vaja siiski ka täiendavat rahastust. samuti, kui ähm, täiendada neid algatusi parimate praktikate vähe, vahendamiseks, siis saaks ära hoida selle, et et äh, teistes piirkondades äh, sellised kasvuraskused ära jääks, nagu meil olid. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! aitäh selle väga huvitava ja näitlikustatud sõnavõtu eest, eriti kõik see, mida te rääkisite sotsiaalfondi kohta. rõhutades, et piirkondadevahelist kont-, kon-, kontakte ja suhted on vaja süvendada. nüüd annan sõna ka viimasele kõnelejale. Albert äh, Päfum-, Päimer räägib äh, kõrgkooli tegutsemisest põllumajanduslikus piirkonnas. räägin täna siis sellest sümbioosist kõrgkooli ja põllumajanduse vahel ja mina vastutan selle kõrgkooli projekti elluviimise eest. kõigepealt paar sõna meie ettevõtte kohta selleks, et te mõistaksite, milles see seos seisneb ja kuidas teadusettevõte, ettevõtlus koos töötavad. me asume Saksa, Belgia ja madalmaade piiril ja tegeleme sellega, et pakkuda klientidele sobivaid IT-lahendusi. kogu maailmas on meie tarkvara kasutusel, et erinevates valdkondades nagu kosmeetika, meditsiin ja toiduainete tööstus näiteks. Äh, seega me tegeleme nõustamisega, äh, riistvara haldamise ja ja analüüsimisega. me äh, loomulikult tegeleme kõige sellega, mis kõigi loogika alusel eeldatud eelnenud teemade juurde kuulub, seda kõike on võimalik saada kahekümnes keeles, oleme esindatud neljakümnes riigis rahvusvaheliselt tegutseva ettevõttena töötame me väga tõsiselt tööstus- ja äh, teaduspartneritega tihedalt koos. meie saime möödunud aastal ka vastava auhinna kui eh, innovatiivne ettevõte, eh, kui ettevõte, kes on perekonnasõbralik. saime siis Bertelsmanni eh, fondi auhinna. me loomulikult soovime koolitada inimesi kõrgharidusega nii, et nad kujutaksid endast tulevikus majanduslikku potentsiaali ja oleksid põhjalike teadmistega ettevõtluses. meie piirkonna äh, spetsialistide puudus eh, viis meie firma selleni, et me hakkasime tegelema sellega, kuidas seda eh, spetsialistide puudust, kas sellest lahti saada, kuidas neid spetsialiste leida. ja siis me otsustasimegi, et me peame eh, kõrgkooli maapiirkonnas üles ehitama ja see annab oma lisandväärtuse sellele maapiirkonnale see on olulise tähtsuse, uuendusliku tähtsusega nii ettevõtte kui ka kogu piirkonna jaoks ja tähendab ka tõist, sisulist koostööd piirkonna tööstus- ja kaubanduskojaga. see aitab meil kvalifitseeritud tööjõupuudust ületada. nii nagu te kaardilt näete, on regionaalsed vahemaad üksikute suuremate linnade Düsseldorf, Aachen, Köln ja Mönchengladbach vahel sugugi väga, mitte väga suured ja see on üliõpilaste jaoks otsustava tähtsusega, kui nad hakkavad mõtlema, palju maksab autosõit, palju maksab ülikooli eh, õppekoht, palju tuleb maksta elamise eest. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris tegime koos Kölni eh, kõrgkooliga koostööd ja avasime eh, kaks eh, eriala, majandus, eh, informaatika ja ettevõtlus bakalaureuseprogrammi raames, see on täiesti normaalne õppekava, seitse semestrit, aga on otseselt seotud praktika ja teadus ja teaduse ja majandusega. üliõpilased õpivad kaks korda nädalas õhtuti ja üks kord äh, nädalavahetusel ülikooli linnakus. Need erialad on tänaseks juba saanud ka eh, akrediteeringu ja see näitab, et me peame oma tegevust laiendama. viimastel aastatel oleme tege-, tegutsenud eeskätt selle kallal, muidugi võib-olla viimastel kuudel eriti, et eh, suunata kursusi neile, kes öö, eh, hariduse omandamise kõrval tahavad sihikindlad edasi minna ka ettevõtluses. viimastel kuudel ehitasime neli uut auditooriumi, investeerides viis miljonit eurot. seega oleme juhtiv äh, äh, IT-firma Aacheni piirkonnas ja me mõistame oma vastutust, me soovime, et teadmussiire eh, leiaks aset ja eh, kuju, kulgeks senisest sujuvamalt. seega meil on auditooriumid ka eh, IT läht-, IT-st lähtudes sisustatud. ma usun, et kursused ka ülikooli linnakus tulevad lähipiirkonnast järjest enam meie juurde õppima, sest koostöö Raini eh, kõrgkooliga Kölnis on eh, tõepoolest väga tõhus, sest et õpperühmades on alla kolmekümne üliõpilase ja loomulikult tegeme, tegeleme me selle väljaõppe käigus ka erinevate kaasaegsete õppemeetoditega nagu e-õpe ja nii edasi. Nad peavad maksma kuus õppemaksmu kuuskümmend üks eurot, aga elamine maksab kuskil kolmsada viiskümmend eurot kuus, see tähendab elamispinna leidmine äh, ja äh, elamispinna, odavama elaspinna, elamispinna leidmine on ka selles piirkonnas keeruline. meil on tuleviku suhtes ka ettekujutus, mida me püüame saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend. me kavatseme öö, eh, tööstusprojekti neli null raames öö, eh, välja öö, eh, arendada ettevõtete juhtide koolituse selleks, et eh, tõepoolest kasvava IT-ettevõttena seda aastani kaks tuhat kakskümmend saavutada, me võtame tööle kuskil kaheksa tuhat inimest. see tähendab seda, et me pakume piirkondliku täiendõppe võimalusi eh, nendele noortele inimestele, kes soovivad tegeleda tarkvara arendamisega. praegu saavad nad meie käest eh, programmeerimisväljaõppe tõendi, me eh, kasutame seda katseprojektina ja vaatame, kuidas see meil piirkondlikult välja kukub, et edasi liikuda kogu Saksa Liitvabariigi territooriumile ja edasi sealt kogu Euroopasse me leiame, et innovatsioon haridussektoris tiivustab piirkonna arengut. ettevõte, kes ei eh, panusta sellesse, nendel ei ole tegelikult piirkonnas tulevikku. Need on tõsised väljakutsed meie ettevõtte töötajatele, meie klientidele, aga ka nendele, kes soovivad meie piirkonnas tulla meie juurde õppida, aitäh! aitäh! see oli väga ette, huvitav ettekanne ja nähtuna kogu teema muidugi hoopis teisest perspektiivist. nii ja nüüd saab meie kolleegid sõna. aitäh. Need kolm ettekannet olid tõepoolest väga huvitavad. iseäranis tuli välja see, nagu te, härra Ševtšik, rõhutasite, kui oluline on edendada koostööd selleks, et tekiksid uued ideed ja et noored inimesed reaalselt saaksid aru, kuidas ettevõtet juhitakse, kuidas eh, pidada raamatupidamist, kuidas tõesti maksta makse, kuidas selle kõigega hakkama saama, võib ju olla lihtsalt erakordselt suurepärane idee, aga kui sa ei kujuta endale ette, kuidas seda rakendada, siis siis äh, juhtub nii, et äh, noored inimesed lihtsalt käivad oma ettevõtmisega kõhuli. seetõttu on oluline nii äh, erialalised teadmised ja, aga samas on vaja oskusi selleks, et neid erialaseid teadmisi ellu rakendada. kahele teisele on mul ka ettevõt-, sõnavõtjal on ka küsimus, kas te teete koostööd ka piirkondliku majanduse, majanduse arendamise vallas. kas, kas te teete tööd tööstus- ja kaubanduspalatitega? ma tean, et e, Itaalias seda tehakse, ma olen kuulnud, et mujalgi, aga ma arvan, et selline koostöö on olemas ka äh, Äh, Saksamaal, sest säärane võrgustik on minu silmis väga oluline nüüd äh, paar küsimused, äh, need küsimused saavad esitada meie kolleegid. see, mida ma ütlen, on võib-olla veidi ekstsentriline, aga mul on mõned küsimused Euroopa Liidus on, on ju väga suured erinevused, piirkondlikud erinevused, kuidas toimib rahvusvaheline konkurents ja selles olukorras need, kui uurimislaboratooriumid Shanghais lausa plahvatuslikult hakkasid tekkima siis Romano Prodi rõhutas, et eh, tegelikult nad, nende, neid tekkis plahvatuslikult juurde, kuid igaüks ajas oma nurgas ise oma asja. võrgustikku ei olnud. nüüd ma tahaksin teada, milline on teie ülikoolides eh, nõndanimetatud tõsiteaduse ja rakendusteaduse vaheline vahekord millised on äh, suhted konkreetsete ettevõtetega ja ma tahaksin kuulda, mis milline on äh, nende inimeste osakaal, kes on huvitatud äh, nii säärasest äh, Eh, koostöövõrgustikud kui ka teadustöö tegemisest antud ülikoolis kui õppejõud. aitäh. Luigi, palun. grammatikakis. suur tänu, ma teen väga lühidalt, vähemalt äh, nii ma loodan viitasite siin kahele teemale, tuhande elaniku kohta sada idufirmat, ehk siis igal perel on üks ettevõte või kas ma sain teist valesti aru? ja mis tüüpi ettevõtetega tegemist on, see on väga muljetavaldav mina teeksin ettepaneku parema sõna, see contamination, äh, selle asemel võiks kasutada osmoos. see on äh, vana kreeka sõna ja see eksisteerib ka inglise keeles, see sõna osmoosis. võib-olla peaksime me selle nähtuse sõnastama äh, teistmoodi härra Tšesnik avaldas mulle samuti muljet. proua esimees, ma tahaksin öelda, et äh, teine sõnavõttude voor on, täiendab väga hästi äh, esimest vooru, praktiliselt korraldatud äh, sõnavõtud ja on teatud ebakõla idufirmade ja ülikoolide vahel, see on justkui nagu pingpong, ehk siis nagu pall ei lähe kunagi äh, laualt maha ja võrku ei ole vahel. kui äh, kaua läheb aega, et idufirmast saaks äh, tõeline mm, firma, kes mängib justkui pingpongi ülikooliga? siin on nii palju küsimusi, teemad on keerulised, aga igal juhul saan öelda, et tegemist on väga äh, huvitava teemaga. aitäh! Helga Trahvel, palun. aitäh, ma küs-, nüüd härra Poimerilt järgmist, te kirjeldasite väga huvitavalt, milline on teie lähenemine tegutsemiseks maapiirkonnas. see kõlas väga veenvalt. kui vaadata Euroopa kõrgkooli maastikku, siis on väga oluline, et kõrgkoolid ei asuks mitte ainult suurlinnades, vaid maapiirkonnas, ma ei tea, aga Eh, tahaksin teada, kuivõrd ma seda ei tea, kas teie piirkonnas on juba ajalooliselt nii olnud? millest sai tõuke teie lähenemine ja kas mujal et, et leiab sama aset? jah, viimane küsimus ka veel, andke andeks, ütleb proua esinaine. tahtsite, no te tere päevast, ma vabandan, et ma ei saanud teie ettekandeid kuulata, aga mind äh, huvitab see teema väga. mina tulen hetkel põllumajanduskomisjonist, kus räägite, kus arutati ÜPP reformi ja üks teemadest puudutab äh, maapiirkondi. ja sellega seoses tahaksin ma öelda, et on Bulgaarias IT-spetsialiste kes saavad tavaliselt hariduse suurlinnades ja jäävad sinna. kuidas oleks võimalik tekitada äh, see seos maapiirkondade ja ettevõtlikkuse vahel, sest suurettevõtted on samuti äh, põhiliselt äh, suurlinnades ja maapiirkonnad kaotavad oma inimressursi haritud inimesed, kes lähevad ja õpivad mujal ja kunagi tagasi ei pöördu kuidas me saaksime ettevõtlikku os oskusi kasutada maapiirkondade aitamiseks? suur tänu! ja ma tahaksin omalt poolt lisada paar küsimust, kui tohib. üks puudutab äh, maapiirkondade kompetentsi loomist kas on mingisuguseid põllumajandusülikoole või äh, selle valdkonna ülikoole ja kas on olnud mingit korralikku koostööd selleks, et neid kaasata teie tegevusega? ei piisa ainult sellest, et äh, seda niiviisi käsitleda, kas on mingisugust uut lähenemist äh, seoses ähm, tööeluvajadustega, kuidas need maapiirkondade ettevõtted äh, saaksid vajalikku infot, mis ei ole akadeemiline, kuidas tagada ettevõtetele maapiirkondades? teine küsimus puudutab patente väga palju äh, ülikoolide teadustegevusest äh, on seotud patentidega või see puudutab ka teatud innovatsioone, mille osas on vaja võtta välja patendid. või kas midagi oleks Euroopa tasandil võimalik selles osas ära teha? paljud teadlased ja akadeemikud ütlevad, et patentidega on seotud kõrged kulud ja ma arvan, et meil on vaja siin edasi liikuda, kas on midagi, mida me saaksime teha selle punkti käsitlemiseks arvesse võttes, et äh, teadustegevus, isegi kui see on teoreetiline või rakenduslik, on seotud teatud äh, majandusliku tulemusega, mida lihtsalt ei saa tasuta ettevõttele anda. ja alustaksin äh, lõpust viimase kõnelega vastuste osas asi on nii, et me asume keset põldu, kõige suurem, esimene linn on kolmekümne kilomeetri kaugusel. meil öeldakse Saksamaal nii vanasõnana, et aita end ise, siis aitab sind ka Jumal. me peame teadmussiiret eest hoolitsema kõrgkoolide, üliõpilaste ja teadlaste vahel Eh, ja me peame seda edendama, kui me tahame inimestele anda arukat haridust. seda on väga hea teha kombinatsioonis kõrgkooliga. kõrgkool tuli nõnda öelda meie juurde ja ma ei usu, et selle kohta on Euroopas palju näiteid, kus on sellist teed käidud, tavaliselt käivad ettevõtted eh, ülikoolide juures või lähevad, asuvad ise nagu aktiivselt tegutsema, meie jaoks on äh, teadmussiire oluline, sest me saame seda ka kaasjuhtida, olla selle kaasjuhtimises osalised. meie ise firmana teeme ju ka teadus- ja uurimistööd. ja nüüd me saame kõige sellega turule tulla, meil on enam kui kakskümmend viis patenti erinevatest valdkondades ja meil on ka teadustöö osakond, kuid sellele vaatamata püüame me oma koha peal inimesi välja õpetada ja teeme koostööd ka Põhja-Saksa üli, Berliini ülikooli ja Müncheni ülikooliga. samuti me püüame teha koostööd ka ülikoolidega väljaspool Saksamaad. aitäh! Um, mõned küsimused, mis esitati, mis puudeti, kuidas edasi liikuda idufirmadest ülikoolid vaban. me ei saa teha väga palju ülikooli poolt lisaks äh, idufirmade loomisele, sest meil ei ole võimalik erasektoriga konkureerida sellisel viisil. samas aga äh, potentsiaalikad idufirmad äh, on tihtipeale väga sõltumatud oma koduülikoolist ja saavutavad selle sõltumatuse väga kiiresti, nad on osa võrgustikust ja teevad koostööd võrdsetel alustel ja see on väga hea. see olukord mulle muret ei tee. me ei saa institutsioonina nende jaoks äh, tasuta midagi teha, aga me saame teha koostööd ja sellest piisab vähemalt, äh, mulle tundub äh, valdavalt. mis puudutab kommertskodasid või kaubanduskodasid, siis me tunneme neid väga hästi, me teeme koostööd Nad hõlbustavad toetuste andmist. esimesel aastal näiteks enne äh, käivitamist teeme me koostööd nendega äh, ülikooli algatuse raames, aga lõppude lõpuks meie kui ülikool ja nemad kui äh, kaubanduskojad käsitlevad erinevat väljundit, tegemist on, nemad tihtipeale tegutsevad äh, ettevõtetega ja meie eesmärgis rohkem tehnoloogiale suunatud teadus-arendustegevusega seotud ettevõtted. me teeme koostööd küll külje kõrval, aga me ei saa teise üksuse rolli üle võtta. mis puudutab õpetamist ja publikatsioone, siis näiteks äh, meie roll, nagu minu puhul on toetusroll äh, idufirmadele, me ei lähtu seda minu äh, osakonnast, kui ma lähtuksin ainult sellest, siis äh, tegeleksin ma ainult teadustööga, ma ei toe-, tegeleks idufirmadega, aga teisest küljest Saksamaal see äh, põhimõte, kus seostatakse teadust ja õpetamist, on väga levinud, me aitame õpetajaid selle, või ettevõtteid, et saada riskikapitali äh, ja minu fakulteedis teeme me ka teadustööd riskikapitali rahastamise osas ja meetodite ja tulemuste osas ei ole meil midagi peita. me oleme üldiselt äh, selle valdkonna tegevusega äh, rahul, neid peaks kombineerima, te viitasite, küsisite, mida mina arvan. aitäh ja nüüd palun professor Longi. jah, aitäh äh, väga palju küsimusi on esitatud, millele üritan neile kõigile vastata, kui vähegi võimalik. Itaalias on kaubanduskodade võrgustik, mis on, katab kogu riiki. ja me teeme koostööd justkui ökosüsteemina, meil on terve võrgustik, mis koosneb valdkonna organisatsioonidest pankadest, kaubanduskodadest, loomulikult pankadest, sest nemad saavad seda tüüpi eh, tegevusi rahastada. niisiis, me ei suuda konkureerida laboratooriumitega, mis tegutsevad muudes valdkondades, me saame või kaugemal me saame teha koostööd eh, nendega, kes tegutsevad samas valdkonnas kui meie me räägime siin äh, suurest kapitalist, tehnoloogiast, me ei suuda konkureerida kõigiga. aga kui me vaatame näiteks mobiiltelefonide levikut, siis põhimõtteliselt see lähtub tehnoloogiast, tõsisest tehnoloogia kasutuselevõttest, vähemalt enamus arvavad seda, aga tegelikult see nii ei ole. selle taga oli üks lihtne mõte, äh, SIM-kaart selleks, et oli võimalik leping sõlmida ilma lepingut sõlmimata ja see on see, mis tegelikult aitas kaasa mobiiltelefonide levikule. loomulikult sellele on, lisaks sellele on ka täiendavaid tehnoloogiaid ja erinevaid lahendusi, aga põhiküsimus puudutas teenusepõhist lahendust, teenus, mis kõigile vajalik oli ja sellele peame tähelepanu pöörama ja sellega me saame, osas saame konkureerida. jah, me räägime siin sellest osmoosisest või sellest nii-öelda sissetungimisest, selline vastastikune saastamine, millele või mõjutamine, millest ma varasemalt rääkisin, võib-olla kirjeldab olukorda paremini kui see sissetungimine, ma räägin siin kommunikatsioonist, kuidas neid ideesid levitada ülikoolides jätkame me koostööd innovatiivsete idufirmade osas. kvantiteet on oluline, kui me räägime idufirmadest. idufirmade arv Itaalias, vähemalt enamus nendest, on seotud ülikoolidega. meie piirkonnas on väga palju idufirmasid erinevate ülikoolide ümbruses ja need äh, on justkui katalüsaatorid kõikidele nende idufirmadele, sest neil on olemas äh, need ressursid nii materjalide kui inimressursside osas. ja võib-olla alati räägime väga suurest arvust inimestest, aga tegemist on väga kõrge kvaliteediga äh, olukorrast, väga palju uusi ideesid on olemas ja see on kindlasti midagi, millest äh, lähtub suur hulk äh, karjääre, mis on seotud teadustööga. ja kui meil oleks äh, võimalus hinnata seda võimalust mõjutada, julgustada noori, siis oleks see kindlasti väga huvitav. seda tüüpi parameeter, selle sissetoomine oleks kindlasti väga huvitav. nagu öeldud, siis on meil vastav indeks me peame vaatama, mis on see mootor, mis neid võimalusi ja kasvu loovad ettevõtetes. väikeettevõtted näiteks, millest me varem rääkisime, nende puhul on see veelgi vajalikum. loomulikult võime rääkida perefirma, ei räägime perefirmadest, räägime veidi la-, suurematest firmadest, suur osa ettevõtetest öö, on tegelikult VKE-d ja toodavad Itaalia päritolu tooteid, mis on väga kõrge kvaliteediga, Itaalia disainitooted, riided näiteks. Neil on olemas ekspertiis, mida vaja ja me saame neid ettevõtteid aidata selleks, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad. Itaalias on väga palju VKE-sid ja meie jaoks on see oluline teema kui me üritame konkureerida suuremate ettevõtetega palju kaugemal, siis on, peab meil olema võimalik luua võrgustikke, me peame saama töötada koos, me peame looma selle ökosüsteemi, mis suudab aidata neid VKE-sid eh, konkureerimaks palju mm, laiemas tootmisahelas ja kogu maailmas üleilmastumise puhul näeme, et meie piirkond on äh, sinna vastu võetud ja väga oluline on see, et me võimaldame nendel VKE-del äh, juurdepääsu nendele äh, turgudele ja laiem, pikematele tarneahelatele, muidu neil tulevikku ei ole. võimaluste loomine, lähtudes meie erinevustest, siis Itaalias on meil väga sarnane olukord ka maapiirkondades meie mägistes piirkondades, nagu te teate, meil on palju mägesid ja paljud meie probleemid tulenevad just sellest, ilmselt olete kursis ka meie maavärinaga ja see ol geograafiline olukord äh, tähendab seda, et meil on väga palju maapiirkondi, me peame looma võimalusi äh, elanikele, kes seal paiknevad. meie riiklikud poliitikad peavad tõesti võimaldama lahenda, üle saada erinevustest, sest ka nendes piirkondades on nende elukvaliteet väga oluline uue tehnoloogia kasutamisega. võib-olla on meil tõesti võimalik äh, nendest erinevustest üle saada, neid ka kasutada ja nendest, äh, nendel piirkondadel äh, aidata saada sisse uus hoog aitäh selle kirgliku sõnavõtu eest ja me peame lõpp, mul oli väga hea meel kuulata teid kõiki sõna võtmas ja aitäh, et siia tulite, ma paluksin, et sekretäriaat äh, paneks kokku kõik äh, teie sõnavõtud ja edastaks selle teistele kolleegidele, mitte ainult siin komisjoni liikmetele, aga teistele, kes võivad selles osas huvi tunda. ja võib-olla saame ka veebilehele selle üles panna mina tahaksin lisada kolm aspekti enne lõpetamist. me oleme kursis nende teemadega, millest rääkisite ja me kindlasti tahame dialoogi ka pärast seda koosolekut teiega jätkata. sest nagu ma alguses ütlesin, siis koos tööhõivekomisjoniga käsitleme me uusi äh, oskusi ja see on valdkond, millele me soovime keskenduda komisjoni ees seis teatis, mis puudutab kõrghariduse kaasajastamist, millest ma enne rääkisin, äh, on samuti väga huvitav teema ja kindlasti tahaksime, et ka teie sellesse panustaksite. nüüd, mis puudutab äh, rakendusprogramme äh, Erasmus pluss, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja teised, ma arvan, et meil on ka teisi valdkondi, kus me koostööd saame teha aga siin me peame tõesti teadlikkust suurendama, me peame olema kursis, mis on nende võrgustike potentsiaal, mida me saame luua. see ei puuduta mitte ainult tudengite liikuvust, Erasmus programm on selles osas kindlasti huvi, väga oluline, aga me peame looma partnerlust ja haridussüsteeme parendama läbi kesksemate ülikoolide. ja ilmselgelt täna nägime me mida meil on võimalik teha, kui me kõik kokku tuleme ja räägime kesksel teemal. ja need ülikoolid, kes teevad koos, tegutsevad mitte ainult eraldiseisvalt akadeemilises keskkonnas, vaid teiste partneritega, nende osas me nägime nüüd, et tegemist on väga mitmekülgse ja väga huvitava valdkonnaga. ja ma arvan, et Euroopa peab siin keskenduma nendele uutele ideedele ja nende tähtsusele, mis puudutavad äh, tulevase põlvkonna arengut, aga mis on olulised ka teadus-arendusvaldkonna ma eeldan, et see väärtuslik võrgustiku kogemus, mis teil on, ükskõik kust see pärit on, on kasulik millekski, mida me saaksime ka laiemalt kasutada lõpetuseks tahaksin äh, neid pingeridu kommenteerida. kui volinik Vassiljev äh, ülikoolide pingerea ettepaneku tegi, loomulikult me teame, et see ei ole mitte mingisugune akrediteerimine ja tegemist on tundliku teemaga, siis rääkis ta rahvusvahelistumisest, mis on väga oluline aspekt ma arvan, et tegemist on ühe üleminekukriteeriumiga, mis räägib võimekusest ettevõtlikkust arendada. võib-olla on see midagi, mille, milles me võiksime ühel meelel olla ja, ja peadirektoraat võiks seda tulevikus arvesse võtta. pean nentima, et kõik, mis te ütlesite, sai arvesse võetud, meil oli väga hea meel kuulata teie ettekandeid ja me saadame teie ettekanded kolleegidele. aitäh tulemast täna ja ma sooviksin teile soovida edukat tööd tulevikus. Eh, eh, vabandust, tuletan teile meelde, et kell kolm kolmkümmend on meil samuti äh, Äh, külaskäik äh, Haridusametisse. tuletan teile meelde seda. okei okay., no on täna vaja. see was tomorrow morning, which wasn't had. Tomorrow morning. No, oh, we have finished. Allora, tomorrow, tomorrow at homme viisteist kolmkümmend ja neljapäeval toimub meil hääletus ja on meil loovmajanduse äh, hääletus.